kallid kolleegid, hakkame tööga pihta. päevakorra kohta tahaksin kuulda, kas teil on märkusi? paistab, et ei ole, siis võtame vastu selle päevakorra olete saanud äh, varasemate koosolekute protokollid, täpsemalt öeldes kolmanda aprilli protokolli. olete võtnud need teadmiseks, kas teil on märkusi protokolli kohta? kui kommentaare pole, siis sellisel juhul loeme käesolevaga protokolli vastuvõetuks. ja nüüd ootab meid ees hääletamine proua Tuma. Teil ei ole hääletuskaarti kaasas, proua Tuma. kas selles on probleem? kuna asume hääletama elektrooniliselt ja kui ma annan teada elektroonilise hääletuse tulemuse, tuleb teile märku anda, kuidas teie hääletate, sellepärast et äh, me ei tahaks, et teie häält arvesse ei võetaks mitte mingi hinna eest, sellist olukorda ei tahaks. Oui, voilà, c'est ça. Donc ils préfèrent attendre parce qu'il y a des gens qui arrivent. Nous avions prévu cette séquence de Läksime hakkama hääletama kell kümme nelikümmend viis, praegu on kell kümme nelikümmend nii et kui teie hulgas on neid, kes tahaksid väikese lauluga esineda ja või meile mõne anekdoodi rääkida. proua Toma, väga tore. ühesõnaga, peatame oma istungi viieks minutiks. Rappelle-toi, Barbara.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 which, which says that the Court of Auditors has to come with a special report. Madame Thomas est de retour, il est donc... Euh, proua Toma on tagasi, kell on saanud kümme nelikümmend viis, hakkame tööga jälle pihta. ja oleme oma päevakorras jõudnud hääletamiseni. kõigepealt härra Sarvamaa raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Nokia hüvanguks. kontrollime, kas meie hääletusmasinad töötavad. pange oma kaardid masinatesse. hääletus algas. hääletus lõppes üks vastuhääl siiski. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud number neli, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, üheksa, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud küm-, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist, langeb ära, muudatusettepanek number üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame teksti tervikuna muudetud kujul ja elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kolmkümmend poolthäält, kaks vastuhäält, õnnitleme teid, härra Sarvamaa. järgmine päevakorrapunkt härra Olbrichti arvamus, mis käsitleb partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime seda elektrooniline hääletus algas. number kahte kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend häält kaheteistkümne vastu. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tekst tervikuna, elektrooniline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend poolt, kolm vastuhäält. õnnitleme teid, härra Olbrecht. ja nüüd ähm, härra Dupre arvamus, mis äh, käsitleb ähm, äh, proto-, Dublini protokolli tegemist on härra Depre arvamuse projektiga Dublini määruse kohta. siin on esitatud ühe inimese poolt praktiliselt viissada muudatusettepanekut proua Monteli poolt. ja muljetavaldav tulemus viieteist päeva pärast võib-olla ta tuleb ja räägib meile milleks ta on esitanud need muudatusettepanekud, põhimõtteliselt ta tahab komisjoni teksti kustutada, sealhulgas ka muutmata kujudega teksti, kujul teksti. sekretäriaat kutsub meid üles kõik, kõiki neid ettepanekuid hääletama plokis. kes soovib sõna? palun situazione. Odio, innanzitutto chiedo, chiedo scusa ai colleghi. jah. ma tõesti vabandan kolleegide eest. muudatusettepanekute tähtaeg oli viieteistkümnes veebruar, kui ma ei eksi. ja ma vabandan, et selline olukord nüüd on tekkinud ja seda ei juhtu enam tulevikus, tegelikult me raiskame kogu äh, meie komisjoni aega äh, sellise äh, meetodi puhul. Pour euh, ramener Madame Montel à un comportement plus responsable et plus kutsume üles proua Montelli kolleegidele suhtes suuremat austust üles näitama, sellepärast et tegemist on parlamendi naeruvääristamisega aga siis äh, kui me hääletame plokis, siis äh, lähtuvalt reeglist äh, sada seitsekümmend neli artiklist saame hääletada muudatusettepanekud plokis, välja arvatud siis, kui nõutakse fraktsiooni või vähemalt kolme liikme poolt eraldi hääletust mõningates küsimustes. isegi siis, kui nõutakse eraldi hääletust, võin otsustada pärast muudatusettepaneku tagasilükkamist, äh, ülejäänud muudatusettepanekuid plokis hääletada, äh, juhul kui nende sisu ja eesmärk on sarnane. ja ma arvan, et äh, nüüd me siis teemegi nii ja hääletame kõiki neid muudatusettepanekuid koos. mälu järgi ütlen, et kodukorrapunkti sada viiskümmend neli järgi on tegelikult äh, probleem lahendatud äh, ning härra Tsani on ka sellekohase avald, arvamuse avaldanud, nii et hääletame kõiki neid muudatusettepanekuid koos. muudatusettepanek üheksakümmend kolm kuni äh, viissada viiskümmend neli. Need on siis leheküljed üks kuni kakskümmend kaks. Teie hääletusnimekirjades hääletame kõiki neid muudatusettepanekuid siis koos kakskümmend kaks esimest lehekülge meie hääletusnimekirjast, hääletame neid koos. kes on selle poolt, et lükkame need muudatusettepanekud tagasi? andke käega märku. suur tänu! kes tahtsid, et need muudatusettepanekud eh, jääksid alles, mitte keegi ei soovinud, et need jääksid jõusse ja erapooletuid ka ei ole. ma hindan kõrgelt meie eelarvekomisjoni üksmeelt sellises küsimuses ja nüüd äh, hääletame veel äh, mõningaid äh, muid muudatusettepanekuid. mõned nende hulgast on ka proua Montelli muudatusettepanekud, kuid nende e, eesmärk oli teistsugune kui esimeste muudatusettepanekute puhul, mida hääletasime koos. sada kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis kompromiss kolm. hääletagem seda elektrooniliselt. hääletus algas hääletame kompromissi kolm hääletus lõppes. suure häälte enamusega vastu võetud. kakskümmend üheksa poolthäält, kaks äh, eh, erapooletut. kolmsada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek nelisada viisteist kes on poolt? vabandust, see langes ära. niisiis, nelisada seitseteist. nelisada seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend tagasi lükatud, sest eesmärk on sama. muudatusettepanek üksteist, teine muudatusettepanek nelisada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend üks, nelisada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse langeb ära. siiski, siiski, kes on seitsmenda poolt? kompromiss kuus võeti vastu, järelikult äh, see muudatusettepanek ei lange ära. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud. nelisada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, ära, kontrollime seda elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend vastuhäält, kaksteist poolthäält. muudatusettepanek number kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neliteist, kes on poolt vastu, erapooletud. tõstke oma käed ilusti kõrgele. kontrollime üle. neljateistkümnes, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt neljateistkümnendat muudatusettepanekut. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend poolt, kolmteist vastuhäält. muudatusettepanek number viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viissada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teen ettepaneku, et hääletame järgmiseid muudatusettepanekuid põhjenduspunktide osas koos. tegemist on proua Montelli muudatusettepanekutega. hääletaksime siis äh, kõiki proua Montelli muudatusettepanekuid koos äh, hääletusnimekirjade leheküljed kakskümmend viis ja kakskümmend kuus. kes on nende muudatusettepanekute poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud ja nüüd äh, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kompromiss number üks on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa langeb ära, muudatusettepanek nelikümmend seitse langeb ära, kolm langeb samuti ära viiskümmend kaks. siiski, siiski, hääletame muudatusettepanekut number kolm. kolmandat tuleb hääletada, kes on siis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks langeb ära, sest hääletasime kolmanda poolt viiskümmend viis, viiskümmend kaheksa, kuuskümmend üks, kuuskümmend kolm on ühe eesmärgiga, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli langeb ära viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd kogu teksti muudetud kujul ja elektrooniliselt hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli poolthäält, viis vastuhäält, neli erapooletut, õnnitleme teid, härra Tüpre. Nous avons maintenant à nous prononcer sur un transfert de crédit qui tire les... ja nüüd siis äh, räägime ümberpaigutamistest mis on seotud äh, härra Sarvamaa raportiga. tegemist on siis äh, kahe miljoni äh, kuuesaja neljakümne tuhande ülekandmisega Nokiale, elektrooniline hääletus, hääletus algab. Le scrutin hääletus lõppes. üheksateist poolthäält, üks vastuhäält. härra Tarand ei ole ümberpaigutamise taotlust sõnastanud. proua Holmaier ei ole ka midagi öelda siin. mul on üks küsimus äh, komisjonile palusin nad, et nad teeksid meile ülekande järgmisel äh, koosolekul EPA äh, ja EMA hoonete kohta. selle kohta, millised on äh, komisjoni plaanid. kuid me, me ei tahtnud emaga nõustuda. toimus arutelu, esitasime oma arvamuse ja rääkisime ka Londoni võimalikust ähm, asukoha linnana kasutamisest. sellepärast, et Londoni linn on ainuke, kuhu oleks mõistlik ametit panna. aga break-up klauslit seal ei ole. ja me räägime siin tegelikult suurtest summadest nii EPA kui EMA puhul. ja Brexiti küsimus tuleb siin ka mängu, see jah, me peaksime, äh, loomulikult sellest küsimusest tuleb rääkida ka Brexiti läbirääkimistega seoses, kas komisjon tahab praegu midagi vastata, äh, tõenäoliselt mitte, aga igal juhul teie küsimus äh, jääb jõusse ning ootame komisjoni vastust järgmisel koosolekul. sobib? ja nüüd saab sõna Eider Kardiasabal Rubial kes räägib meile, kuhu oleme, on jõutud kolmepoolsete läbirääkimistega. ja seda Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi osas ning Euroopa Liidu territooriumist väljaspool piirkondades. aitäh! nagu te kõik teate, siis äh, mõne nädala eest triloogidega alustasime, ma täpselt ei mäletagi, millal me alustasime selle raporti arutamist, kolm korda oleme triloogidel kohtunud ja mulle vähemalt tundub, et äh, oleme teinud häid edusamme, konkreetseid äh, edusamme ja kokkuleppele jõudmine on muidugi väga oluline. oleme tuvastanud üheksa põhivaldkonda, milles läbirääkimisi tuleb pidada nende kahe raporti osas kuigi muidugi oleme vaadanud ka muudatusettepanekuid, aga sellest hoolimata mõned äh, on olulisemad valdkonnad, üheksast neli on juba suletud, eelkokkulepe on olemas, juhul kui lõppkokkuleppele jõuame, mis puudutab VKE-sid, äh, võrdsust, äh, kliimamuutusi ning paindlikkus ja kulutamata vahendite ülekandmine, need valdkonnad on siis, nagu öeldud, peaaegu suletud, sõltuvalt sellest, kas me jõuame lõppkokkuleppeni. kaks teemat, need on peaaegu suletud, väga olulised samuti ja järgmisel triloogil loodetavasti otsustame ka, milline on lõplik sõnastus ja jõuame kokkuleppele. esimene neist on läbipaistvus ning äh, aruandlus kolm, kolm institutsiooni praegu arutavad, kuidas tagada seda, et Euroopa Parlament säilitab teab, teabe konfidentsiaalsuse ja nii edasi. nõukogule ja komisjonile juba selgitasime, et siin äh, kojas on äh, eeskirjad selleks paigas, lugemistoad samuti. seega kõik äh, on tehtud selleks, et mis tahes teabe äh, mille investeerimispank meile saadab, konfidentsiaalsus oleks tagatud, kui äh, neis võib sisalduda tundlikult äriteavet, äh, majandusandmeid ja kolm institutsiooni on nõus sellega, et selline äh, teabeedastusvõimalus peab olema olemas, seega kuidas see täpselt toimub, tuleb veel paika panna selleks, et kõigile see korraldus sobiks, mille me valime edasi maksustamine, ka selles jõuame ilmselt peatselt kokkuleppele, tean, et nõukogu töötab praegu välja teksti ettepanekut lähtuvalt meie ettepanekust ja ka komisjoni ettepanekust, tegemist on väga tundliku teemaga aga tuleb nentida, et eesistuja nõukogu hoolimata sellest, et neil on olnud teatud kõhklusi, on olnud väga avatud läbirääkimistele ja tundub, et edusammud ka maksustamise vallas on saavutatavad, eriti mis puudutab äh, maksudest kõrvalehiilimist, maksu ja agressiivset äh, maksuplaanimist, äh, samuti maksualaseid eelotsuseid. mõned riigid on vahendajateks finantstehingutel. teksti lõplikus sõnastuses ei ole veel kokku leppinud, aga ma arvan, et õnnestub kokkuleppele jõuda ja see on kõige olulisem maksualane tekst, mis, milles on siiamaani Euroopa institutsioonide vahel üldse kokku lepitud. see tähendab, et meil on ainult kolm lahtist valdkonda veel, esiteks delegeeritud akt millega soovime neljandat lisa muuta, ehk siis eh, Euroopa Investeerimispanga välislaenude volituse, volitust puudutab see, vaatame, kas saame eh, seda lisa muuta ilma, et avaksime täielikult Pandora laeka eh, seoses Euroopa Liidu välistegevusega. kui meil õnnestub seda teha ilma delegeeritud aktiga, siis ilmselt jõuame kokkuleppele, aga see on tegelikult vähem oluline teema. kaks olulisemat, mis on veel sulgemata, on fondi juhtimine. komisjon ja parlament tegid ettepaneku, et fondi peaks juhtima Euroopa Komisjon äh, tõhususest just lähtuvalt, samuti kokkuhoidu võimaldab see. kuna komisjon juba haldab ka teisi fonde, seega ei tohiks see probleeme tekitada, aga liikmesriikidele sa-, ei sobi äh, fondi äh, haldamise üleandmine, seega tundub, et äh, sel teemal edasiminekut ei tule. tuleb nentida, et nõukogu suhtumine on minu jaoks väga üllatav, kuna on ju selgelt tõendatud komisjoni esitatud dokumentide kaudu, et selle, selle, sedasi õnnestuks tagada kokkuhoid komisjonipoolne fondi haldamine ei tooks kaasa lisakulusid, praegu me maksame välisagentuurile haldustasusid, seega kui me toome midagi sisse, äh, sisseostmise asemel, siis äh, ähm, on see majanduslikult mõistlik mis siis, et need välised kulud ei ole kuigi kõrged. nõukogu räägib kogu aeg tõhususest ja eelarvele keskendunud äh, tule, tulemustest, äh, sellest, et ei tohiks maksumaksjate raha raisata, aga see oleks ju väga hea näide kõigest sellest. ja kõige viimane lahtine küsimus, nagu algusest peale eeldasime, on summade piirmäärade küsimus äh, Euroopa Investeerimispanga välislaenude volitusel. nagu te teate, siis komisjon on äh, teinud ettepaneku suurendada piirmäära, parlament soovis piirmäära veelgi tõsta, selleks et kompenseerida neid vahendeid, mis äh, teatud piirkondades on juba ette makstud, nõukogu ja komisjon aga ei soovi selles äh, edasi liikuda ja te ju teate, kuidas äh, nad töötavad, mingisuguseid edusamme pole näha olnud. lisaks sellele üllatas Ühendkuningriik keset läbirääkimisi meid oma lahkumisotsusega keset mitmeaastase finants Ähm, olen nõukogult palunud uurida, kas võimalik lahendus oleks mitte praegu lõplikult otsustada äh, piirmäära äh, tõstmine välislaenude volitusel, vaid äh, seada teatud tingimused, äh, muuta see tingimuslikuks olemasolevast äh, krediidist mitmeaastase finantsraamistiku viimastel aastatel, siis õnnestuks meil vahendite olemasolul oma eesmärgid saavutada. nõukogu ei ole veel otsustanud, aga me võime vaadata aasta-aastalt ja kui näiteks äh, neljandas rubriigis on piisavalt vahendeid, kus see fond asub, kui me näeme, et on vahendeid, siis saaks fondi paigutada rohkem. aga see oli lihtsalt ettepanek, tahtsime pinda sondeerida, nõu-, eesistujal oli siis võimalus uurida, kas nõukogus on võimalik kokkuleppele jõuda, vähemalt mitte konkreet-, kui mitte konkreetsetes summades, siis ajastuses Äh, nõukogu praegu analüüsib seda ja kui saame sealt positiivse vastuse, siis äh, vaatame ka parlamendi poolt, kuidas see juriidiliselt ja tehniliselt oleks võimalik. Äh, meie komisjon teeksime seda koos, komisjonil on samuti siin oluline roll kõiki osapooli kokku tuua aga nagu nõukogus ka selgitasin, siis tegemist on pigem poliitilise ettepanekuga, vaatame, kas äh, nõukogu oleks avatud äh, mingisugusele vahepealsele lahendusele ning järgmise paari nädala jooksul ilmselt äh, arutelu nõukogus ja komisjonis aset leiab, kuna enne kolmekümnendat maid uut triloogi ei tule vähemalt ametlikult, seega me ei kohtu enne kolmekümnendat maid, aga mitteametlikult kindlasti seda küsimust veel arutame, vaatame, kas on võimalik teha veel edusamme selleks, et kolmekümnendal mail ametlikuks teha see, aitäh! aitäh, proua Kardia Sabal, selle eest, et meile kõik selle jutu ära rääkisite ning et eh, olete nii hingega seda tööd teinud ja olete osaline ka triloogis seoses Säästliku Arengufondiga. ning ja eh, et meil on niisugused eh, edusammud ka madala maksumääraga piirkondade osas, kes aitavad maksudest kõrvalehoidmisel teatud isikuid need edusammud on väga olulised. Euroopa Liit ei tohi siin järele anda ning peab jätkuvalt tööd tegema. et äh, kolm asja, millest rääkisite, delegeeritud akt, komisjoni poolt vahendite haldamine pigem kui investeerimispanga poolt. no siin on tegelikult sama probleem äh, säästliku arengu fondiga ka nii et oleks hea, kui saaks ükskord selgeks ometi, missugune on nõukogu seisukoht komisjoni võimekuse suhtes. sellepärast, et praegu jääb õhku kahtlus. ning eh, te rääkisite niisugusest ümbervaatamisklauslist, mis võimaldab eh, asju uuesti hinnata aastate jooksul. härra Tüdri, aitäh lühidalt teoreetiliselt olen parlamendi delegatsiooni liige, aga paraku sain ainult ühel triloogil käia ning äh, saan vaid äh, toetada EDR-i tema väga targa osaluse eest nendes, nendes läbirääkimistes. tahtsin rääkida ühest menetluslikust probleemist, mis puudutab äh, seda, et me ei saa suurendada vahendeid, mis on eraldatud ja meil ei ole õnnestunud läbi viia konsultatsioone nõutud vormis, aga sisuliselt oleme päri tehtud ettepanekuga ning toetame ettepaneku tegi ettepanekut ning toetame teda läbirääkimistel nõukoguga. härra Kolmel. aitäh! ka mina tahaksin kõigepealt äh, alustada tänuavaldusega selle pühenduse, pühendumuse eest ning kolleeg on tõesti meie eest seisnud nagu lõvi. tahaksin aga ühe asjaga seoses sõna võtta, nimelt ma ei ole kindel, kas meie argumendid on päris õiged, kui me ütleme, et komisjon täidab neid, kui komisjon neid ülesandeid täidab, siis ei maksa see meile midagi. ma usun, et me ei taju siin asju õigesti, sellepärast et komisjoni ametnikud maksavad ju ka raha. see tähendab, et küsimus on on selles, kas neid kulusid näidatakse, sest äh, ostetakse teenus sisse väljastpoolt ja see kulu on näha, või siis oma personalile antakse need ülesanded, aga igal juhul finantseerida tuleb neid mõlemal juhul. ehk siis küsimus peaks olema, kes saab tõhusamalt need ülesanded täita. esimees katkestab. tahate öelda, et komisjonis on liiga palju ametnikke tööl? jaa, seda ma mõtlen ka, aga ma ei tahtnud mitte nii konkreetselt seda välja öelda. ent eh, kui me mõtleme EFSile näiteks, siis eh, ütlesime me kõik, et Euroopa Investeerimispank peaks sellega tegelema. kui me nüüd hakkame rääkima uuest fondist, mis sisuliselt on struktuurilt sarnane, siis on ju loogiline, et ka ka need ülesanded antakse pangale, kas investeerimispangale või Maailmapangale, mis iganes. mul ei ole midagi selle vastu, et komisjonile need ülesanded anda, aga igal juhul põhjendus, põhjendusena öelda, et komisjon seda tasuta teeb, ei ole õige. ning sisuliselt tahtsin lühidalt märkida ka, et Tagatisfond, usun, on investeeringute, et, et sellest tuleks rääkida Aafrika investeeringute osas, see oleks väga mõistlik rahastamisvahend. aga eh, vastupidiselt EFSile peame siin mida me rakendame Euroopa Liidus, peame me mõtlema seal sellele, et mõtle, muutuvad kaks parameetrit. sest EFSil on probleem täiendavusega, aga vähem probleeme riskidega. aga EFSi Aafrika puhul on, oleks olukord vastupidine. Aafrikas oleks suhteliselt lihtne täiendavust tagada samas oleks riskid eh, selgelt suuremad kui siin. ning seal tuleks siis kindlasti riske juhtida väga targalt. ning eh, edasi tuleks mõelda kolmele sambale, millele tugineb abi Aafrikale, aga ka teistele Euroopaga naabruses olevatele riikidele. me ei tohiks teist ja kolmandat unustada, sest väga oluline on, et eh, raamtingimused oleks kohal olemas, et oleks võimalik teha jätkusuutlikke investeeringuid ning viimaks usun, et me peaksime ka siin selles valdkonnas tagama läbipaistvuse, tõelise läbipaistvuse ning tõesti Euroopa Liidu poolt panustatavad summad mille osas me soovime saavutada võimendusefekti, et sinna investeeringuid juurde tuua, peaksid olema läbipaistvalt välja öeldud, näidatud. aitäh! kas soovib keegi veel sõna? siis Edergard ja Zabal võtab arvamuste vahetuse kokku. aitäh. härra Kölmer küsis, kas komisjoni ametnikud töötavad, teevad tasuta tööd, muidugi mitte, aga sellepärast ma ütlesingi, et komisjonil, komisjon juba haldab äh, sarnaseid vahendeid, neil on selleks meeskond olemas, seega kui me lisame sinna juurde tagatisfondi vahendite haldamise ülesande ei oleks, äh, ei tooks kulusid juurde. praegu aga me maksame investeerimispangale fondide haldamise eest, seega kokkuhoid oleks ilmne. vahendid, äh, mille me kokku selle arvelt hoiaks, jääksid äh, fondi Euroopa Investeerimispanga kasutada, seega saaks nende arvelt investeerida Euroopa Liidu väliseid investeeringuid see on ju otsene kokkuhoid ja EFSD, säästliku arengu fond, sellega me räägi-, seoses me räägime täpselt samast asjast, üks asi on rääkida äh, fondi haldusest, aga hoopis teine on see, kui me räägime sellest, kes need ra äh, otsuseid rakendab, äh, kes otsustab, see on jätkuvalt investeerimispank, aga vahendite finantshaldus äh, tagatisfondis, äh, see on hoopis midagi muud, need on kaks eri asja. aitäh. Eh bien, nous allons devoir suspendre nos travaux à ce stade pour les reprendre siin tuleb aga meie töö katkestada ja jätkame kell kaksteist sel, sest kell kaksteist on meil kavas ühisistung Ahvet, Teeve ja eelarvekomisjon selleks, et rääkida triloogi seisust seoses Euroopa Säästva Arengu Fondi projektiga. mul on kahju, et see nii läheb. et te võite mind süüdistada loomulikult selles, aga te olete ise selgelt mulle vastava mandaadi andnud. nii et istung katkestatakse kuni kella kaheteistkümneni